okei okay,, guys, can we start the sec-? kolleegid, kas me saame nüüd alustada oma kuulamise teise osaga, mis puudutab raudteepaketi, neljandat raudteepaketti. ja täna pärastlõunal vaatleme tehnilisi standarde, tehnilisi tingimusi, ohutustingimusi. meil on no, viis külalist ja siis tahaksin raportööridele sõna anda ja koordinaatoritele sõna anda. kõige esimene ähm, kõneleja esineb tootjate seisukohast, see on härra Jose Cortazar Obieta, kes on CAF Besaini tehnoloogia direktor Hispaanias ning ta on ka UNIFE liige härra Abieta, palun, kümme minutit. suur aitäh! tänan, et te andsite mulle võimaluse kõnelda täna kahva seisukohast, rääkida koostalitusvõimest, tegemist on tõelise probleemiga kõigi tootjate jaoks, mitte ainult meile. tahaksin kõigepealt rääkida praegusest olukorrast Mm, regulatiivsest seisukohast on meil kaks olulist aspekti, mida vaja see, eh, silmas pidada. üks asi on keerukus, teine asi on eh, tõusus eh, ja keerukus tähendab seda, et erinevad liikmesriigid rakendavad erinevaid eeskirju ja reegleid ja lisaks koostalituse tehnilistele kirjeldustele on üksteist tuhat erinevat eeskirja eri riikides ja loomulikult äh, üle-euroopalisel turul ei ole midagi. aga miks see kõik on, nagu ma ütlesin, kallis ja aeganõudev, praegu on nimelt äh, arvatud, et üks koma kaks miljardit eurot on see äh, veeremi väärtus, mis lihtsalt ootab luba praegu ja äh, autoriseerimisprotsess võtab aega rohkem kui kaks aastat. varem oli nii, et me rakendasime vastastikuse tunnustamise põhimõtet ja see oligi nagu lahenduseks väga paljudele, aga ikkagi tuli siis läbi vaadata ja tunnustada ühteteist tuhandet äh, liikmesriigi eeskirja või tehnilist tingimust ja see muutis protsessi väga keeruliseks. seetõttu meil on tõesti vaja ühtset Euroopa Raudteeametit, kes hakkab lube välja andma, määrates ära, eh, kus mida kasutatakse ning paneb paika ühtsed reeglid ja põhimõtted. praegu rakendavad riigid eripõhimõtteid, erinevaid eeskirju, seetõttu meil on vaja ühtlustatud eeskirju ja protseduurireegleid milline on meie süsteem Hispaanias? ma arvan, et te ei tea, mida tähendavad nobo ja debo, aga meil on nii, et äh, tootja valmistab ette, ette tehnilise toimiku, äh, tehnilised tingimused, tohutul hulgal pabereid ja seal on ära näidatud, kuidas, millistele standarditele tuleb vastata ja DSI tähendab eesti keeles siis KTK koostalituse tehnilisi kirjeldusi ja teebod hindavad siis, millised on liikmesriikide eeskirjad, seda tuleb teha enne loa saamist. igas riigis on oma ohutuse eest vastutav amet, riiklik ohutusasutus ja igas riigis on sellised, seega loa saamiseks tuleb kõik asutused läbi käia. probleem, põhiprobleem ei ole selles, äh, vaid ähm, tõesti, kuidas liikmesriigid üksteisega saaksid koostööd teha, mida siis homsest päevast oodata, kuidas saaks korraldada nii, et äh, kogu protseduur äh, toimuks ühes kohas loomulikult me jätkame oma tehnilise dokumentatsiooni koostamist, sellega probleeme ei ole, me Nobod ja Debod, need asutused jäävad alles, aga eh, keskseks kohaks, kus kõik läbi vaadatakse, on Euroopa Raudteeamet. loomulikult eh, liikmesriikide eh, raudteeettevõtjad peavad siiski siis eeskirju rakendama hiljem, vastavat eh, juhtimissüsteemid paika panema. praegu eh, on probleemiks see, et eh, meie saame Euroopa Raudteeametile taotluse esitada ja siis mm, peab Raudteeamet liikmesriikide äh, riiklikke ohutusasutusi informeerima, nendelt kommentaare saama selleks, et välja selgitada, millised probleemid võivad tekkida erinevates riikides. liikmesriigid siis äh, saadavad oma vastuse äh, erale ja äh, alles seejärel saab mingisugune tehniline standard jõustuda. siin on näha sellel slaidil, kuidas töötavad riiklikud ohutusasutused. kuidas aga tehnilisi äh, standardeid täida, no loomulikult äh, NOBOD hindavad ka äh, KTK-sid ja siis on veel kohustuslikud liikmesriikide eeskirjad, kõigile neile tuleb või kõigist neist tuleb kinni pidada ja samuti peab olema kooskõla veeremi, veeremi üksuste ja võrgustike vahel või siis erinevate võrgustike rühmade vahel erin-, erinevates äh, regioonides on erinevad standardid ja kui me mõtleme üleminekuperioodile, on tähtis, et era äh, ilmselt ei saa esimesest päevast äh, alates kohe kõiki soove rahuldada, ilmselt tuleb osad tööd allhanke korras välja anda, aga kui on tegemist veeremi üksuse loaga, mis peaks kehtima mitmes liikmesriigis, siis seda peaks küll ERA tegema ja NSA-d, riikide ootusasutused võivad konsulteerida. veeremi üksuse loa saamise puhul ühes riigis ei ole vaja iga kord erasse minna, selle loa võib välja anda ka riiklik ohutusasutus ja taotleja, loa taotleja ise valib, aga era peab olema see punkt, kus on kõik korraga võimalik saada. loomulikult era peab enne saadega koostööd tegema. protseduurireeglid on väga tähtsad ja praegu on igas riigis väga palju eeskirju seetõttu tuleb paralleelselt äh, hakata arutama, kuidas vähendada liikmesriikide mittevajalikke tehnilisi eeskirju. E, see on kindlasti võimalik mitmes riigis ja mm, ilmselt seda ei ole võimalik ka läbi viia ühe aastaga, selleks võtab, äh, see võtab aega kaks või kolm aastat isegi või rohkem. aga igal juhul on äh, on ka selliseid eeskirju, mis on väga vajalikud liikmesriikides. ja lõpetuseks äh, uue autoriseerimiskorra olulised elemendid on see, et ERA kõigepealt võtab kogu vastutuse loa andmise protsessi eest, see võiks olla nii-öelda one-stop shop, äh, kust äh, on võimalik kõikide riikide jaoks luba saada, see puudutab Euroopa riike ja ähm, me peame siiski äh, oma lähenemist äh, täiustama, edasi arendama nii, et äh, riiklikud ohutusasutused saaksid koostööd teha eraga ja väga palju sõltub ka taotlejast. taotleja peab teadma, millisel territooriumil tema veerem, veeremi üksused hakkavad liikuma ja mis tüüpi luba tal on vaja. ja kui see on ära otsustada, otsustatud, siis ERA annab loa, vastava loa. ja meie arvame, et praegune komisjoni ettepanek on sobiv, sobiv sektorile ja meie oma sektoriga toetame praegust komisjoni paketi ettepanekut ja veel tahtsin välja tuua kolm põhimõtet. raudteesektoril on vaja üle-euroopalist harmoneeritud loa taotlemise protseduuri. aeg on raha, kui nii võib öelda, ja kolmas mõte, neljanda raudteepaketi tehniline alustala peab olema tugev, see tähendab seda, et me ei peaks mitte viivitama ja jätkama oma tööd, või me peame jätkama oma tööd, eh, tegelema kõigi paketi osadega, mitte ainult eh, loaprotseduuridega. Eh, meie insenerid, meie sektor ootab paremat tulevikku Euroopa raudteele, tänan suur tänu härra Obietale ja siinkohal kasutan võimalust ja tervitan kuskil neljakümmet äh, üliõpilast Marseille äh, kolledžist, kes on täna meile siia külla tulnud. härra Dantoni küllakutsel on nad täna siin ja minupoolsed vabandused, et te peate ruumi tagaosas praegu püsti seisma, sest et äh, Euroopa Parlament tõepoolest võimaldab ka üldsusel pääseda meie kohtumistele aga sageli ei ole võimalik leida endale istekohta, et arutelust paremat pilti saada. põhjus selleks on järgmine, et me peame oma liikmetele piisavad, piisaval hulgal istekohti tagama ja seega minu vabandused, et te peate ruumi tagaosas püsti seisma. Te olete loomulikult alati teretulnud meie komisjoni kohtumistele ja kui teil nüüd poole kõrvagagi õnnestub arutelu kuulata ja, ja seda nautida, siis äh, väga kena, aga tõepoolest teinekord, teinekord teeb mulle meelehärmi see, kuidas me kutsume inimesed väljaspoolt äh, siia sisse oma koosolekutele, siis sunnime neid ebamugavalt äh, ruumi tagaosas püsti seisma. minu vabandused veel kord ja tere tulemast! see on küsimus, äh, mida parlamendis tuleb lähemalt arutada ehk et kuidas tagada üldsusele juurdepääs parlamenti. võib-olla peaks meil olema selline suurem eh, ruum, kuhu kõik saaksid vabalt ära mahtuda. aga pöördun praegu noorte poole, tulge siia ruumi etteotsa ja, ja võtke istet siin, kus on helerohelised sildid juba. leiate endale loodetavasti kõik istekoha see on tõesti naeruväärne, et me peame praegu seda niimoodi korraldama, tulge aga julgelt ettepoole. vaadake siin alates numbritest sada kakskümmend neli ja edasi ja kui keegi hakkab teile midagi ütlema või sunnib teid kohalt lahkuma, siis öelge, et komisjoni esimees andis teile loa täpselt selle tooli peal istuda. ja kui keegi tahab päris esimesse ritta tulla, siis palun olge lahked. siin on üheksa kohta kohe päris esimeses reas ja tegelikult äh, niikuinii keegi siin eriti istuda ju ei taha, sest nad peavad õudselt oma kaela sirutama, et üldse midagi näha, mida esimees ja, ja aseesimehed siin teevad, nii et need kohad on kindlasti vabad ja, ja ka jäävad vabaks, nii et tulge istuge kohe päris esimesse ritta. Yeah, nii et palun, esimene rida ootab. kohad on täitsa saadaval ärge valgete siltidega kohtade peale istuge, aga kõik need, mis on heleroheliselt märgistatud või siis päris esimene rida on teie päralt. noored daamid, siia, siia esimesse ritta, palun. There we go. Right, that solved the seating problem, hasn't it? sellega on nüüd kohad jaotatud. suur tänu teile kõigile. ausalt öeldes tõesti see, see süsteem kui niisugune ajab mind närvi. järgmisel nädalal hakatakse jälle kirjama selle kohta, kuidas me kõik esindame Euroopa inimesi, kodanikke, aga samas sunnime neid ruumi tagaosas nurgas konutama niisiis, läheme edasi ja nüüd raudteeveoettevõtjate perspektiivi tutvustab meile härra Van Eindhoven. ma vabandan selle viivituse pärast, me pidime siin ühe olukorra lahendama. tema esindab siis Hollandit, Hollandi raudteed ja härra Erik Van Eindhoven. prantsuskeelne kanal on vist number kolm. ja nüüd palun härra Van Eindhoven härra esimees, daamid ja härrad, lugupeetud liikmed, Hollandi raudteeettevõtjate nimel tänan teid tänase küllakutse eest siia kuulamisele ja nüüd tutvustan teile mõningaid elemente, mis on meie jaoks olulised Te palusite meil tulla siia ja anda teile omapoolne seisukoht tehniliste aspektide kohta. no mul on väga hea meel haarata härjal sarvist ja, ja nüüd omalt poolt anda teada, mida me sellest mõtleme tuletaksin kõigepealt meelde, mida me Hollandis raudteesektoris oleme saavutanud. esimese raudteepaketi tutvustamise ajal, pärast kui see oli parlamendi poolt juba heaks kiidetud, otsustas otsustasid madalmaad selle suhteliselt kiiresti ellu rakendada ja tegelikult see mõjus ja, ja toimis. meil on infrastruktuuri haldaja, kes on siis eraldiseisev raudteeveoettevõtjast. samas on aset leidnud väga tõhus koostöö mõlema osapoole vahel ja see on toiminud tõhusalt just OCCR-i raames. me oleme taganud selle, et meil on igatine juurdepääs turule, meil on väga hästi tagatud reisijaveoteenused. meil on umbes sada nelikümmend miljonit äh, raudteekilomeetrit praegu kaetud ja kakskümmend viis miljonit on sellist ala, mida siis teised vastavad ettevõtjad võiksid katta, me tegeleme frantsiisinguga, meil on frantsiisinglepingud linnasiseste liinide jaoks, erinevate piirkondlike liinide jaoks ja me oleme nüüd viimase paari aasta jooksul täheldanud kuskil kahekümneprotsendilist reisijate arvu tõusu põhimõtteliselt äh, raudteepaketi kümne aasta pikkuse rakendamise tulemusena oleme me ühte koma teist saavutanud. seda raudteepaketti loomulikult ei saa kuidagi käsitleda eraldiseisvana või, või eristada nendest eelmistest pakettidest minu meelest mitme riigi puhul on, oleme jõudnud olukorrani, kus raudteesektori osatähtsus on oluliselt kahanenud. me peaksime rohkem panustama arendustegevusse, parendustesse. mulle tundub, et tehnilise edu osas on võimalik veel nii mõndagi saavutada ja me peaksime muutma Euroopa raudteed tõhusamaks, kaasaegsemaks ja peame tagama ka selle, et et me saame siin panustada nii-öelda transpordiliikide muutumisse või, või üleminekusse. vastavas määruses on see teema juba käsitlusel, neljas raudteepakett ei ole tegelikult liikunud nii tõhusalt nende eesmärkide suunas, kui võib-olla oleks võinud aga näiteks mis puudutab Euroopa Raudteeametit ja, ja kuidas see omakorda on seotud koostalitlusega? Euroopa Raudteeamet tegeleb äh, veeremi sertifitseerimisega ja lubade väljastamise menetlus on suhteliselt aeglane, see on kulukas ja riiklikud ohutusasutused mängivad siinkohal ka väga olulist rolli. Nad teavad täpselt, äh, kuidas infrastruktuur on kujundatud, nad teavad täpselt, milliseid ohutusnõudeid tuleb järgida ja see ongi just kõige olulisem, kui me tahame tagada ohutuse raudteel. aga nüüd me räägime one-stop shop lähenemisest kõikide raudteeveoettevõtjate jaoks. loodetavasti see hõlbustab ja kiirendab lubade väljastamise süsteemi. Nederland koostalitusvõimalus, äh, võime puhul on komisjoni ettepanekus mitmeid võimalusi ehm, Holland on juba RailMap dokumendi koostanud, see puudutas tehnilisi tingimusi ja me oleme viimastel aastatel sellega kõvasti tööd teinud. meie riigi ootusasutus on samuti osalenud töös. oluline on vaadata, kuidas mingisugused avatud standardid paika panna, kui mingis valdkonnas ei ole sta-, standardeid veel. ja kõige tähtsam on muidugi ERTMS-i äh, töö äh, era peab looma optimaalsed äh, tingimused kõikide transpordiettevõtjate nõudmistele vastamiseks. liik, liigse bürokraatiata muidugi kõik need tehnilised standardid on Hollandis väga tähtsad, e, meil on mitmeid probleeme ja uued standardid peavad neid arvesse võtma ja e, artikkel ähm, kakskümmend neli äh, sätestab erarolli, äh, see on keskse tähtsusega ja ERTMS-i äh, roll on muidugi ka tähtis Euroopa standardite elluviimisel. me loodame, et pädev raportöör tegeleb tehniliste ting-, tingimustega koostalitus võime edendamiseks ja tahaksin öelda, et ähm, Hollandi, äh, Hollandi raudteel on selliseid äh, eeskirju ka, mis äh, takistavad äh, raudtee kasutamist ja me tahaksime, et standardid oleksid ühtsed äh, ja aitaksid kaasa üle-euroopalisele liikumisele, mitte takistaksid seda. näiteks ähm, reisijateveo piirangud äh, on seatud kõikidele ühtemoodi aga meie Hollandis ei saa selliseid eeskirju rakendada. meil on nagu raudtee lausa kolmeks tükeldatud nende eeskirjade tõttu. optimeeritud süsteemid peavad olema paremini koordineeritud ja selline mm, riikide sekkumine ei ole see, mida Euroopa Liit sooviks, Euroopa eh, või riigid ei tohiks sekkuda ettevõtlusesse ning mm, me peame arvestama ka seda, et ega reisijad ei taha kogu aeg ronge vahetada, kui kui me paneme liine kinni, siis mm, me kaotame ka reisijaid ja eh, kui eh, erinevate transpordiliikide koostalitus ei ole harmoneeritud, siis lihtsalt me peame kannatama ka, äh, katastroofilisi tagajärgi äh, Hollandis on infrastruktuur harmoneeritud, Äh, seetõttu on meie raudteekasutus ka kasvanud. Ähm, vastasel korral me teame, et lihtsalt äh, kaotatakse reisijaid, kaotatakse kvaliteedis ja see on kahjulik ka maksu, maksumaksjale endale. Äh, kui võrgustikud jagatakse mitme transpordiettevõtja vahel ära, siis ei ole võimalik investeerida, ei ole võimalik suurendada võimekust ja meie minister ütles ka, et tema seda ei taha infrastruktuur mis ähm, on paigas, äh, seda, selle kasutamist tuleb jätkata, äh, uue, uute tingimuste järgi ilmselt ei ole see enam võimalik äh, ja me ei saa ka rakendada rohkem ronge oma raudteedel. sellepärast tundub mulle, et komisjoni ettepanekul on tegelikult negatiivne mõju investorid sooviksid investeerida, kuid võrgustike tükeldatuse tõttu neil ei ole lihtsalt võimalust seda teha. ja seetõttu oleks raudtee elushoidmiseks vaja riiklikke toetusi, aga see jällegi läheb kalliks maksma maksumaksjale. liberaliseerimine on hea, era peab olema palju tugevam, samuti tuleb kõikide ettevõtjate vastutust kontrollida, tuleb tagada ohutus. Holland on näiteks rahul tehniliste aspektidega komisjoni ettepanekus seoses riiklike ohutusstandarditega. meie oleme näinud, et ähm, et komisjoni ettepanekud võivad mõjuda halvasti väga äh, äh, tiheda kasutusega võrgustikele, kui neid äh, tükeldatakse, seega tahan üle korrata, me oleme kindlalt meelevaldse võrkude, võrgustike tükeldamise vastu. Mm, on komisjoni ettepanekul on küll kiiduväärt eesmärgid, kuid ilmselt äh, ära toodud vahenditega ei ole see, äh, nende eesmärkide äh, võim-, saavutamine võimalik. iga liikmesriik peab siiski ise otsustama, kuidas neid komisjoni seatud üldeesmärke kõige paremini saavutada. see aitab kaasa nii Euroopa Liidu võrgustike arengule kui raudarengule Hollandis, tänan. is ja järgmine kõneleja käsitleb seda teemat akadeemilisest perspektiivist. Ernesto Garcia Vadilla on Baski ülikooli tehnoloogia instituudi professor. palun, sõna on teil. kümme minutit. suur tänu. suur tänu, härra esimees. suur tänu ka, et annate mulle võimaluse tutvustada akadeemilist vaatepunkti. minu ettekanne keskendub peamiselt koostalitluse eelnõu uuesti sõnastatud versioonile ja kõigepealt puudutan paari sõnaga direktiivi, siis tööstust ja infrastruktuuri haldajaid järgmisena puudutan seda, mis äh, juhtub äh, vastavate erialaste kvalifikatsioonidega, see on ka seotud direktiiviga. kolmandaks puudutan koostalitlust ja koostalitluse tehnilisi kirjeldusi. neljandaks erinevad äh, lahtised punktid. Need on need lahtised punktid, mis sisalduvad KTK-des siis puudutan akadeemiat ning lõpetuseks räägin sellest, kuidas KTK tuleb integreerida siseriiklike standarditega. ja lõpetuseks järeldused. sõltumatu vaatleja jaoks tundub iseenesestmõistetav, et sellest direktiivist saavad kasu tootjad, nii nagu seda on juba varem öeldud lisaks tundub, et see kaitseb infrastruktuuri haldajaid, vähemalt artiklis üksteist lõikes üks on kirjas, et kui liikmesriik leiab, et üks osa on hõlmatud EÜ deklar-, vastavusdeklaratsiooniga ja mis, mis käib deklaratsiooni alla ja et ei täida vastavaid nõudeid, siis astutakse kõik vajalikud sammud selleks, et piirata selle kohaldamist või äh, kutsuda see turult tagasi. eelnõu artiklis kakskümmend üheksa punktis üks viidatakse just vastutavatele isikutele, kes vastutavad siis vastavushindamise eest ja vastavustõendamise menetluste eest. ning et neil peab olema vastav tehniline ja erialane ettevalmistus, et nad saaksid vastavaid hindamis- ja tõendamistegevusi läbi viia ma tahan öelda, et tegelikult see tehnoloogia valdkond on ääretult mahukas ja jutt ei käi ainult tavaliselt mehaanilisest, elektroonilisest ehitusinseneriteadusest, vaid siin käib jutt konkreetsetest raudteega seotud tehnoloogilistest teadmi-, teadmistest. ma mainiksin siinkohal näiteks ära raudtee dünaamika kuna Euroopa Ühenduse raudteed on paremini välja arendatud kui Ameerika Ühendriikide raudteed, on meil ka mitmeid ülikoole Euroopa Liidus, kes pakuvad just vajalikul kõrgel tasemel inseneri õpp-, insenerikursusi ja õpinguid. ja see tase on kindlasti parem kui vastav võrreldav õpe Ameerika Ühendriikides minnes koostalitluse juurde, loomulikult tuleb arvesse võtta seda, mis toimub KTK-dega. ma ei hakka teile tervet slaidi siin ette lugema, aga tahan öelda, et meil on olemas seitseteist KTK-d. viis tükki neist on transversaalsed, viis tükki on ülikiired ja siis on veel tavaraudtee KTK-d. kolme juurde on slaidil toodud nooleke. ja ma tahangi nüüd mainida neid nii-öelda lahtisi punkte või lahtisi küsimusi, kus omakorda tuleb mängu akadeemia. näiteks siin on meil neli lahtist küsimust veel esiteks serverite ühendamine, teiseks nõuded, mis puudutavad rööpmete jäikuse astet, see on endiselt veel lahtine küsimus, siis vibratsiooni piirmäärad ja vastavad meetmed, mis on endiselt veel lahtine küsimus, vähemalt infrastruktuuri vaatenurgast. ning lõpetuseks veel vastavad nõuded, mille eesmärk on vähendada külgtuule avaldatavat mõju mis puudutab kaup, raudteeveeremite kaubavaguneid, siis siin loomulikult tuleb mängu telje kandevõime, erinevad äh, rattad, see, milline on dünaamiline toimimine. ja viimane näide nende punktide kohta, see on seotud siis reisija veeremitega ja veduritega. selline üldine lahtine küsimus on seotud äh, antud võrgustikuga. ja siis on veel eraldi nüansid, mis on seotud tehnilise vastavusega, et raudtee veerem ja vastav võrk peavad olema teineteisega vastavuses, kus siis teinekord see ei ole tagatud, siin te näete näiteks äh, raudteerööpmete nihet. ja nüüd mõned konkreetsed näited reaalsusest näetegi tulemust. see on sellise katsesõidu tulem, kus siis kasutati diisel, diiselmootori vedurit ja nüüd näete, milline oli siis rööpme vahe pärast sellise veeremi liikumist antud raudteel. ja veel üks näide siin näete seda, mis juhtub siis, kui kasutatakse vale rattaprofiili, kus on näha, et haarduvus on pärsitud selle tulemusena ja nüüd ma tahan mainida ära ühte algatust. algatuse nimi on Shift Rail. see on Horisont kaks tuhat kakskümmend raames see on siis pärast seitsmendat raamprogrammi. selge on see, et seda lähenemist peavad kõik institutsioonid toetama. slaidil näete, millised on need teadusuuringu prioriteedid Shift Raili raames. tõhusamad tehnoloogiasüsteemid, lahendused sujuvalt toimiva raudtee jaoks lisaks tagamaks atraktiivne kaubavedu Euroopas. ja lõpetuseks me peame integreerima KTK-d ja siseriiklikud standardid. hetkel on meil olemas siseriiklikud standardid ja KTK-de jaoks on meil siis siseriiklikud agentuurid või ametid ühest küljest on meil äh, siseriiklikud asutused, teisest küljest Raudteeamet. iga liikmesriigi kõik ülikoolid võivad olla need neutraalsed asutused, mis aitavad panustada kahe poole integreerimisse ja ühtlustamisesse. nüüd järelduste juurde. esimene järeldus on selline, direktiivi eelnõus saavad kasu nii saavad kasu tootjad, mis võtab arvesse ka seda, kuidas tagada piisav kaitse infrastruktuuri haldajatele. teine järeldus. väga suur arv Euroopa ülikoolides juba aktiivselt osaleb äh, raudteealase tehnoloogilise hariduse andmisel ning seetõttu tagab kvalifitseeritud personali. kolmandaks, Shift to Raili algatus Horisont kaks tuhat kakskümmend raames jutt käib nüüd konkreetsemalt raudteesektorist, et see algatus aitab lahendada seni veel lahtiseid küsimusi KTK-de osas, nii neid lahtisi küsimusi, mida ma mainisin, kui ka mitmeid teisi. seda algatust on tarvis aktiivselt toetada nii komisjoni poolt kui ka vastavat, kui ka Euroopa Parlamendi teadusuuringute ja, ja transpordikomisjonide poolt. ja lõpetuseks soovitus, et liikmesriikide ülikoolid oleksid siis neutraalseteks ja sõltumatuteks asutusteks, mis on valmis panustama KTK-de ja riiklike standardite integreerimisse. suur tänu! suur tänu teile ja järgmine kõneleja on härra Mikko Peris, kes on Rail, Rail Balticu projektijuht Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis jutt käib isoleeritust võrkudest, palun. Thank you very much, Mr Chairman. suur tänu, esimees. lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad nagu juba öeldud, siis minu nimi on Miiko Peris, ma töötan Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. ma olen Eesti projekti juht, mis eh, meile piirkondlikult väga olulises projektis Rail Baltic minu eesmärk täna on teile tutvustada äh, määruse mõju ja uusi pädevusi seoses Euroopa Raudteeametiga. ja kuigi ma tulen Eesti Vabariigist, siis minu kõne käsitleb äh, seda laiemat piirkondlikku mõju ja ma räägin siin, käsitlen siin Balti riike tervikuna. meie raudteesüsteem on Balti riikides veidi erinev kui Euroopa Liidus. ajaloolistel põhjustel ei ole meie raudteevõrgustik hetkel täielikult seotud Euroopa raudteevõrgustikuga ja seega tihtipeale viidatakse meie võrgustikule kui isoleeritud võrgustikule. ja see on ära teeninud väga olulise eritähelepanu, kui me räägime nüüd Raudteeameti pädevusi samal ajal rõhutan ma seda, et kõnes olevat ei saa tõlgendada nii, et me ei taha sellest kitsaskohast üle saada. vastupidiselt uus Rail Baltic liin, eh, mille me plaanime ehitada, peaks ühendama omal koha, peaks eh, ühenduma Euroopa, üle-euroopalisse võrgustikku ja loodetavasti Balti riigid, Poola ja Soome ühisete jõudu, pingutuste tulemusel jõuavad liituda kahe tuhande kahekümne kolmandaks aastaks Äh, meil on põhjust arvata, et komisjoni ettepanek on väga hea, neljas äh, pakett on äh, ülioluline, arvestades tavakodanikke ja raudteeettevõtjaid, kellel on üsnagi palju kasu saada sellest paketist. keeruline on vastu vaielda, millised on selle paketi eesmärgid, ehk siis raudteeturu avamine äh, koostalitusvõime ja ohutuse üht-, reeglite ühtlustamine ja lõpetuseks ka bürokraatia vähendamine sertifitseerimisprotseduurides. me usume, et kõik need eesmärgid on teretulnud ja me leiame, et sel viisil esitatud seadusandlikud ettepanekud panustaks tõsiselt Euroopa ühisturu toimimisse üldiselt ja samuti ka Euroopa ühisesse raudteealasse ma keskendun nüüd ähm, äh, määruse eelnõu konkreetsetele ettepanekutele seoses ähm, erapädevustega. ja ma viitan siin kolmele nüansile, kus oleks võimalik äh, suuri muutusi teha. esiteks me soo-, sooviksime näha selgemaks ähm, tööjaotust äh, riiklike asutuste ja Raudteeameti vahel. praegusel hetkel on tehtud teatud ettepanekuid institutsioonidele ja seetõttu on meil keeruline jälgida, milliseid kohustusi me peame täitma selleks, et tagada Euroopa raudtee ohutus ja koostalitusvõime. meie arvates on jagatud pädevuste lähenemine väga teretulnud. me leiame, et seadusandlus peaks väga selgelt ja konkreetselt tegema äh, nimekirja nendest täidetavatest ülesannetest eesmärgiks peab olema vältida duplikatsioone ja tagama tasakaalustatud tööjaotuse. selle osana peab arvestama ka neid isoleeritud võrgustikke. näiteks tööjaotus, mis puudutab sertifika-, sertifikeerimist, sertifitseerimist, peaks tuginema Euroopa Liidu äh, võrgustikust tulenevalt või siis arvestama ka isoleeritud võrgustiku tehnilisi spetsifikatsioone. mis puudutab äh, turule toomist, siis ameti roll peaks olema selline koondteenuse pakkumine koordineeritult riiklike asutustega aga kui näiteks sõidukit kasutatakse ainult ühes liikmesriigis, siis taotleja peab valima kas ameti või riikliku ohutusasutuse vahel. loa andmine, veeremi üksusele loa andmine, mida otsustatakse riiklikul või kohalikul tasandil, võiks olla tõhusam äh, riiklike ohutusametite puhul igal juhul on teretulnud see, et amet võtab suurema rolli ja vastutuse sertifitseerimise vallas ja me mõistame komisjoni eesmärgi ühtlustada ja kiirendada sertifitseerimisprotsessi Euroopa Liidus laiemalt. teiseks, me tahaksime viidata sellele, et kui tööjaotus on paika pandud, siis ametile peab andma selged eh, järelevalverollid eh, riiklike ohutusasutuste üle me leiame, et ametil peab olema konkreetne õiguslik alus sekkuda, kui tundub, et riiklik ohutusasutus ei täida oma ülesandeid vastavalt ettenähtule. näiteks juhul, kui on põhjendamatud viivitused, kaebused raudtee-ettevõtjatelt ja nii edasi. eriti, kui ameti äh, autoriteeti peab kaitsma äh, nii nagu seadusandluses ette nähtud. me toetame tõhustatud koostööd ameti ja riiklike ohutusametite vahel. kolmandaks, me teeksime ettepaneku, et äh, Euroopa Raudteeameti pädevusi peaks suurendama järk-järgult äh, ja seda peaks tegema konkreetsete eesmärkide seadmisega ja konkreetsete üleminekumeetmetega, mis peaksid olema seadusesse sisse kirjutatud. see tuleneb sellest, et alguses peab amet tuginema riiklike ohutusametite tööle ja kuna tehniliste standardite koostamine ei ole hetkel veel lõpule viidud meie leiame, et seega võimaldakse optimaalset üleminekuperioodi selleks, et kogu pädevust rakendada. veelgi enam, tahaksime öelda, et praegused äh, riiklikud ohutusametid äh, Balti riikides toimivad väga tõhusalt, nii rahaliselt kui ka ajaliselt, seda tõhusust peab säilitama ja ja see peab äh, olema tagatud äh, koostöös äh, riik, Euroopa Raudteeameti uute pädevustega. me teeme ettepaneku ülevaatlikuks IT-infosüsteemi loomiseks, mis arvestaks erinevate tasandite tegevust. kallid kolleegid, ma tahaksin kokku võtta nüüd meie Balti nägemuse lühidalt öeldes meie näeme, et jagatud pädevuste puhul on näha teatud positiivseid külge, külgi. samas aga arvestades siseriiklikke puudujääke, soovime, et see üleminek oleks järk-järguline. samuti teeksime ettepaneku, et konkreetselt oleks sõnastatud tööjaotus Euroopa Raudteeameti ja Riiklike Ohutusametite vahel. osa sellest selle tööjaotusele tuginedes soovime me, et pädevused oleks, võtaks arvesse ka isoleeritud võrgustikke. ja veelgi enam, tahame rõhutada seda, et see ajaliselt ja rahaliselt tasuvuse süsteem, tõhus süsteem peab olema paika pandud. me soovime tänada Transpordikomisjoni koostööst raudtee ja muudes küsimustes, suur tänu! aitäh, härra Paris, meie viimane kõneleja räägib meile äh, transpordinõunike vaatenurgast härra Dionori, palun, kümme minutit on teil aega. Chairman um,, I will keep. aitäh. ma loodetavasti suudan toime tulla mulle antud ajaga. lühike sissejuhatus selle kohta, millest ma täna räägin meie viisime läbi äh, neljanda raudteepaketi mõjude hinnangu ja üks osa sellest hinnangust puudutas Euroopa Raudteeagentuuri või ameti rolli. ja sellele keskendungi ma nüüd oma ettekandes. tööd läbi viies vaatasime, millised on need menetlused, ja millised on ähm, komisjoni nõudmised. ja selleks, et seda teha, oli meil vaja läbi viia sidusrühmadega konsultatsioonid paljudega teist, kes te olete siin ruumis, arutasime seda teemat, milline peaks olema Euroopa Raudteeameti roll ja kuidas äh, põhiprobleeme analüüsida ja välja tuua ja teha vastavaid äh, poliitikaettepanekuid me kuulsime, oleme juba täna kuulnud väga paljudest probleemidest, eriti mis puudutavad koostalitusvõimet. ja esimese punktina näetegi, et probleem on äh, tehnilistes ja haldusbarjäärides, mis põhjustavad kulukaid ja pikaajalisi mm, probleeme. ja see mõjutab äh, raudteesektori konkurentsivõimet ja probleeme põhjustavad äh, just neli valdkonda. ebatõhus äh, riiklike institutsioonide funktsioneerimine, uute turule tulijate diskrimineerimine riiklike asutuste poolt ja Euroopa Liidu seadusandluse mitmekesine tõlgendamine ja loomulikult ka riiklike äh, raudteesüsteemide pärand. kui nüüd vaadata riiklike asutuste toimimist, siis vastavalt sellele, mis äh, informatsiooni me saime näiteks Euroopa Raudteeametilt ja teistelt sidusrühmadest, saime me teada, et on mitmeid nüansse, mida peaks detailsemalt analüüsima riiklike ohutusametite vaatenurgast ja nende tööga seoses. kõigepealt see, millised on äh, nende vahendid siin on väga suuri erinevusi, näiteks kui palju töötajaid tegeleb ähm, koostalitusvõimega saja kuuekümnest äh, üheni, ehk siis see on väga suured erinevused. ja samuti ka majanduslikud vahendid, ähm, ohutussertifikaadi taotlemise kulu samuti kõigub väga oluliselt, osades liikmesriikides ei ole sellele kehtestatud mingisugust tasu, teiste puhul võib see olla seitsekümmend tuhat või enam eurot. ja, ja keskmine hind on kindlasti kõrgem Euroopa Liidu viieteistkümnes liikmesriigis. ja nüüd äh, konkreetselt, mis puudutab lubade andmist, ka siin on väga suuri kõikumisi mis puudutab ähm, sellega seonduvaid kulusid. slaidil viitama äh, numbrile, millele viitab äh, era keskmiselt üks koma kuus miljonit, aga see võib isegi ületada kümmet miljonit. ja lisaks kulukusele äh, ka ajaline kulu sees kõigub samuti ja siin näete, et see võib olla kümnest kuni üheksakümnele päevani äh, veeremi üksuste puhul. aga kui vaadata vedureid ja kogu ronge, siis, äh, siis võib see isegi kauem võtta. näiteks ühel juhul äh, võt-, läks aega seitse aastat selleks, et luba saada. ja see loob üsnagi olulisi probleeme nendele, kes peavad investeerimisega seonduvaid otsuseid tegema ja, ja teenuse pakkumisega edasi liikuma sidusrühmad, kellega me rääkisime, mainisid, et need kulud on liiga kõrged ja samuti võtab kõik liiga kaua aega. ja tihtipeale oli olukord hullem just uute turule tulijate puhul ja mõned uued äh, turuletulijad, kellega me rääkisime, mitte kõik neist, ütlesid, et nad tundsid, et neid äh, diskrimineerivad äh, riiklikud ohutusametid selle loa andmise protsessi käigus. ja kui ma viitan siin uutele tegijatele, siis mitte nendele, kes riiklikule turule tulevad, vaid ka nendele, kes võib-olla tegutsevad pikaajaliselt mõnes liikmesriigis, aga kes soovivad tegutsema hakata ka mõnes teises liikmesriigis ilmselgelt äh, põhjustab see üsnagi suuri sisenemistõkkeid ja mis äh, takistavad ühist äh, Euroopa Liidu raudteeala. samas on üsnagi erinev ka seadusandluse rakendamine, ma ei tahaks siin detailselt sellesse laskuda aga, aga kuuskümmend kaks protsenti sidusrühmadest viitasid, et tegemist on probleemiga. ekraanil näete paremalt vasakule neid äh, liikmesriike, äh, mida üldse ei mainitud, kus näitaja oli null ja siis äh, suurenes ja need, keda rohkem mõisteti, kus seadusandlust mitmekülgselt rakendatakse. lõpuks siis raudteesüsteemi pärand, raudteed on juba sada aastat arendatud ja standardid on erinevad ja üsnagi selge on see, et äh, need on arenenud riiklikes tingimustes ja just siis sel viisil, mis puudutas konkreetset liikmesriiki. sellega me tegeleme, amet tegeleb sellega, me oleme juba osades ettekannetes äh, seda kuulnud, aga see kõik võtab aega, uue taristu loomine selleks, et neid aspekte ühtlustada, võtab aega loomulikult on veel palju riiklikke reegleid, mis äh, loovad või säilitavad neid äh, sisenemistõkkeid. eriti näiteks äh, riiklike reeglite läbipaistvuse puudumine tihtipeale on praegusel turul olijal eelis teadmiste kohaselt ja samuti on ka liiga palju mittevajalikke riiklikke reegleid, millele osad sidusrühmad viitasid kui vaadata nüüd äh, detailsemalt äh, Euroopa Raudteeameti tulevast rolli, nagu enne öeldud ja ka hommikul kuulsime seda, et enamus sidusrühmadest leidsid, et väga oluline on see, et ameti roll oleks suurem sertifitseerimise ja loa andmise protsessis. selleks, et teatud probleeme vähendada ja teatud juhtudel neid isegi elimineerida analüüsi käigus äh, hindasime me erinevaid võimalusi, üks on see, et mitte midagi teha, ehk siis jääda praeguse süsteemi juurde, kuni selleni, kus amet teeb kõike ja riiklikud ametid äh, oleks täiesti kadunud. loomulikult on ka mingeid vahepealseid võimalusi, siin ekraanil ilmselt on seda halvasti näha, must laen on see põhijoon mis viib äh, suurema koordineerimiseni. ameti puhul amet on see, kes pakub äh, terviklikku teenust. Äh, riiklik ohutusamet just teeb lõpliku otsuse, jagatud pädevused siis järgmiste joonte puhul erinevad need. ja punane joon siis näitab seda, kus Euroopa Raudteeamet teeb kõike. ja me näeme seda, et isegi praeguse lähenemise puhul äh, peaks teenuste olukord paranema, eriti mis puudutab kulutõhusust, aga teiste variantide puhul on meil võimalik saavutada suuremaid äh, eeliseid valdkonnale tervikuna. sama käib ka ohutussertifikaatidega seonduvatele kulude kokkuhoiule, arvestades sellega, millist varianti valida tervikuna, siis ei puuduta see mitte ainult äh, ettevõtjaid ja ka tootjaid, vaid arvestama peab ka kogu valdkonna tervikuna, ehk siis kulude poolt, äh, me, kui palju läheb maksma Euroopa Raudteeameti äh, rolli suurendamine ja riiklike ohutusametite rolli vähendamine ja üldine kasu analüüsile tuginedes näitas meile, parim lahendus oleks see, kui Euroopa Raudteeamet jagab oma pädevust riiklike ohutusametitega. aga amet teeb ähm, sertifitseerimise lõpliku otsuse, aga riikliku ohutusameti eksperte kasutatakse siis, kui võimalik, just tehniliste nüansside puhul. lühiajaliselt on pädevuste üleandmise käigus äh, väga vaja nende panust, kuid pikemas perspektiivis võib näha, et Euroopa Raudteeametil on vähem vaja tugineda riiklikele ekspertidele. suur tänu! suur aitäh, härra Denori! nüüd me oleme jõudnud oma sõnavõtjate või külaliste nimekirjadele pole, nüüd annan proua Bilbaole, härra Kraamele, härra Sillele sõna, nad on raportöörid, seejärel saavad koordinaatoreid sõna kolmeks minutiks igaüks ja kui keegi veel soovib sõna, palun andke märku. kõigepealt proua Bilbao, viis minutit. suur tänu, härra esimees. kogu päev täna hommikul ja pärastlõunal ka olen kuulanud tähelepanelikult, millest kõneldi ja tuleb välja, et meie seisab tohutu väljakutse ja parlamendiliikmete õlul lasub ka tõsine vastutus. seda seisukohta jagame me kõik ja üldine diagnoos olukorrale on praegu see, et liikmesriikide reegleid on ühtekokku liiga palju, väga palju on äh, läbipaistmatuid protseduure, protsessid loa taotlemisel on väga pikad, seetõttu tuleb staatus kvoot muuta. mina olen koostalitusvõime raportöör olnud ja ma arvan, et me peame siiski end kokku võtma, et välja töötama tõesti uue edasiarenenud Euroopa visiooni. kõik, millest siin täna räägiti, kogu taust puudutab ju Äh, ajalooliselt äh, turul olnud ettevõtteid, need on nagu meie lähtepunktiks ja kõik need ettevõtted soovivad staatus quo'd alles hoida. aga me oleme ka ministeeriumide esindajad kuulanud ja parlamendis on siin arutatud kolme äh, liikmesriigi raportit või, või aruannet. nimelt kõikides riikides peaaegu siiski äh, tunnistati, et olemasolevad ettevõtjad tahavad staatus quo'd. Äh, praegu on muutunud äh, innoveer-, innovatsioon sektoris ja uuendused veelgi keerulisemaks ja seetõttu on väga raske konkurentsivõimet tõsta, et ülemaailmsele konkurentsile vastu seista, väljakutsetele vastu seista. sageli püütakse takistada erainvestorite turule pääsu, aga sellega me lihtsalt ähm, pärsime sektori arengut, ähm, muudame raudteesektori vaesemaks ma arvan, et äh, me peame paketiga edasi minema, meie oleme püüdnud muidugi oma raporti koostada, teha seda nii hästi kui võimalik, aga me äh, äh, peame keskenduma sellele, et Euroopa Raudteeameti rolli tuleb suurendada, pannes paika tehnilisi standardeid, kontrollides liikmesriikide eeskirju ma tahaksin esimest sõnavõtjat härra Korsari tänada äh, huvitava sõnavõtu ja väga huvitavate andmete eest. aga veel äh, tahaksin öelda, et üks äh, siinkõneleja ütles, et ilmselt äh, võib muudatuste läbiviimine palju aega võtta ja äh, me teame ka juhtumeid, kus loa saamine on aasta, äh, on võtnud aega lausa seitse aastat aga missugune on keskmine loa taotlemise periood? mida kauem see protsess kestab, seda kallimaks see lõppkasutajale läheb. kõik need aeglustunud protsessid ei ole sugugi tasuta, maksavad raha ja lõppude lõpuks maksab kõik kinni tarbija ja mõistmaks, kui tähtis on see töö, mida me teeme, peab äh, meenutama Euroopa formaati ja, ja mind huvitab muidugi ka, kas teil on mingeid, kõnelejatel on mingeid arvandmeid täiendavate kulude kohta? Äh, võib-olla on kuidagi kulusid võimalik protseduuride või menetluste lihtsustamisega võimalik vähendada viimane kõneleja härra Dionori ütles, et väga tähtis on äh, infotehnoloogia võimalusi ära kasutada äh, uuteks arendusteks ja me peame mõtlema just, kuidas äh, kaasaegsete infotehnoloogia vahenditega konkurentsivõimet tõsta, kuidas tarbijale ligipääs informatsioonile paremaks teha ja kuidas omavahel informatsiooni vahetada. võib-olla on härra Kordasaarel mingeid konkreetseid andmeid kulude kohta? suur tänu, proua Bilbao, enne kui ma annan sõna härra Kraamerile, tahaksin järgmist külastajate gruppi tervitada. proua Kerb Gebhardt on Gid Stuttgarti piirkonnast kutsunud kaheksa külalist siia tere tulemast huvitavale arutelule transpordikomisjonis ja nüüd härra Kraamer, palun. no mulle tundub, et analüüs on igati selgelt mõistetav. Euroopa süsteem on kulukas, see on aeglane ja see ei aita kuidagi panustada konkurentsi tõhustamisesse. siiski väga sageli inimesed äh, pöörduvad meie poole, ütlevad, et see süsteem on vale, see ei toimi, aga me tahame nüüd täpselt teada, mida on siis tarvis parendada ja siinkohal pöördumegi ekspertide poole ja tegelikult selles osas ma ei ole suurt midagi targemaks saanud. ma olen saanud aru, et ERTMS on problemaatiline ja et see kolme nulli varieeru-, variatsioon on äh, et ilmselt see kuidagi aitab äh, panustada sellesse, et ähm, et parandada praegust olukorda, mis on tingitud äh, vastaval turul tegutsejate paljususest. nüüd madalmaade esindaja poole pöördudes tahan öelda seda, et lahtisidumine või, või jaotamine on katastrofaalne me teame, et meil eksisteerib diskrimineerimise oht, kui me sellist osadeks jaotamist ellu ei vii, aga kuidas seda olukorda lahendada, ühest küljest siis kulude lahtisidumine ja, ja need probleemid, mis siis teisest küljest kaasnevad, kui me seda lahtisidumist läbi ei vii. mis puudutab KTK-sid, siis äh, Stuttgardis praegu ehitatakse kümne miljardi euro eest uut uut äh, raudteelõiku, mis tegelikult äriettevõtluse mõttes ei ole sugugi jätkusuutlik. ja me teame, et Stuttgardis, Stuttgardis, kus küll seitsekümmend protsenti reisijatest väljub rongist enne seda raudteelõiku, mis nüüd ehitatakse ja seda hakatakse kasutama ilmselt ainult kaubavedudeks, aga kogu ettevõtmist rahastab Euroopa Liit. ja kui teie nüüd väidate, et see justkui ikkagi oleks kooskõlas KTK süsteemiga, siis no vabandage väga, kuidas see on kooskõlas KTK-ga, kui see sugugi ei teeni meie raudtee, meie, meie rongireisijaid ja on vastuolus üleüldiste põhimõtetega? minu jaoks oli väga huvitav ka see isoleeritud võrgustike idee, aga see ei puuduta ainult ühte riiki, jutt käib juba ju neljast riigist. Poola, Eesti, Läti, Leedu, neil kõigil on see isoleeritud süsteem nii et meil ei ole tegelikult tarvis erandit ainult ühe riigi jaoks, vaid meil peaks olema selline erand äh, terviksüsteemi jaoks, võtame näiteks Pürenee süsteem Portugali, Hispaania jaoks ja mõni teine süsteem. loomulikult on igal riigil omad eripärad. kokkuvõtteks, me peame keskenduma sellele, mida, mis vajab muutmist äh, uue süsteemi aspektist komisjon peab tagama selle, et ERA-l on olemas õige pädevus, õiged ülesanded, kõik peab olema väga selgelt määratletud ja see, mida tehakse siseriiklikes asutustes, kas see peab olema selgelt paika pandud? me ei soovi näha sellist pädevuste dubleerimist või, või kattuvust, nagu meil praegu on kui siseriiklikult tasandilt on võimalik mõned ülesanded äh, mujale anda, siis me peame seda kaaluma, aga selge see, et komisjon ei saa kõike enda peale võtta, siis nad peaksid muidu värbama üle Euroopa kuskil sada tuhat inimest, et neid ülesandeid täita. ma siiski arvan et, et üheksakümmend viis protsenti pädevustest jääb liikmesriikide kanda mis on aga huvitav ja oluline, on see, et kui on tegemist mingisuguse konfliktiga, ütleme näiteks, et Saksamaa ei luba Prantsusmaa kaubarongi läbi siis me peame pöörduma komisjoni poole ja komisjon ütleb siis näiteks, et ei, ei, et, et vastav luba hõlmab kõiki kakskümmend seitset liikmesriiki. ja küsimus ongi selles, et kes siis lahendab selliseid võimalikke konflikte ja konfliktide puhul on just ERA see, kes lange-, võtab vastu lõpliku otsuse hiljem on võimalik seda siis ka tagasi lükata, proovile panna, võime kehtestada, võime panna paika mingisugused tehnilised kriteeriumid, tagamaks seda, et vastav luba kehtib äh, piiriüleselt vastavad tehnilised tingimused olid meil millalgi ka olemas, aga vahepeal on need justkui ära kadunud. igatahes selge peab olema see, et Euroopa Raudteeameti pädevused on selgelt määratletud. kui Raudteeameti pädevus ei ole üheselt paika pandud, siis tuleb kehtestada, kas need pädevused on liikmesriigil või kellelgi teisel. härra Siila, viis minutit, palun. aitäh, esimees ja suur tänu kõikidele väga huvitavate ettekannete eest tavaliselt on nii, et äh, mida rohkem sa teada saad, seda rohkem küsimusi see kõik sinus tekitab ja tõepoolest ka minu raportis äh, ma pean tunnistama, et võib-olla tõesti see ei ole kõige parem kompromiss. Euroopa süsteemid on väga erinevad. ja me näeme, et riiklikes ohutusasutustes, nii nagu härra Dianori ütles, on võib-olla ainult üks inimene palgal ja mõnes riigis sada, sada kuuskümmend kaks inimest paigal ja lisaks sertifikaatide väljastamise, lubade väljastamise aeg on väga erinev liikmesriigiti. lisaks ka vastavad kulud, mis kaasnevad võib-olla nullist eurost võib-olla mitme miljoni euroni. ja just sellepärast peame me jõudma sellise hea süsteemini, mis tugineb valikuvabadusel klientide jaoks. ja klientidel pean silmas nii raudteeveoettevõtjaid kui ka teisi kliente me ei tohi neid kuidagi välja tõrjuda sel moel, et me äh, teeme nii, et kõik oleksid just ühe lauaga löödud, et kõikidele peab sobituma sama lähenemine. ja nüüd minu küsimus teile, härra Dionori, ongi selline, et kas te kujutate ette, milline oleks mõistlik tasu loa väljastamiseks veeremi üksuse loa väljastamiseks, sertifitseerimiseks, kas te olete viinud läbi vastavaid uurimusi, et milline oleks see kohane kohane summa, et viia läbi vastavad kontrollid ja kõik muu, mis sinna juurde käib. ja nüüd äh, üks äh, kõige suurem kasusaaja sellest uuest äh, projektist on loomulikult tootjate grupp. samal ajal põhjustab minus, põhjustas minus teat-, mõningate sidusrühmadega kohtumisel segadust järgneva asi nimelt. on olemas tahe varuosade standardiseerimiseks. kas tootjate meelest on see hea mõte? kas te näete, et see oleks võimalik, et tööstus annab erale suuremad pädevused varuosade standardiseerimiseks äh, veeremi, raudteeveeremi puhul? ja nüüd olukord on tegelikult Äh, väga erinev riigiti. näiteks Soomes on selline võimalus, et äh, mitte kabotaažipõhiselt, vaid vabalt äh, võivad võivad Venemaalt tulla siis äh, raudteeveeremi üksused Soome, aga Soomest nad niimoodi vabalt Venemaale liikuda ei saa. sama käib ka teiste Balti riikide kohta. näiteks ütleme, kui on vastav registreering Moskvast olemas, siis te võite oma kaubavagun, võivad venelased kaubavaguneid kõikidesse Balti riikidesse viia, aga tegelikult ongi ju kõige suurem turg just see, mis on ida-lääne teljel ehk et eesmärk ongi ju liikuda Venemaale, Valgevenesse ja me peamegi nüüd jõudma otsusele, et kas me loome sellise one-stop shopi, sellise, sellise ühtse, ühe agentuuri kusagile Valentsiasse või, või kes siis sellest kasu saab, näiteks Soomes või, või Balti riikides ja ütleme, et ka andmebaasid ja sertifitseerimiskeskus jääb endiselt Moskvasse ja selle One Stop Shopi puhul neil on tasuta juurdepääs äh, kõikide veeremite puhuks äh, Soomes ja Balti riikides. meie huvides ja raudteeveoettevõtjate huvides, kes tegutsevad liikmes, me peame just seisma liikmesriikide raudteeveoettevõtjate huvide eest, mitte kolmandate riikide raudteeveoettevõtjate huvide eest. nii et kordan üle, et peame ikka liikmesriikide huve silmas, mitte kolmandate riikide huve silmas ja veel üks tähelepanek seoses isoleeritud võrgustikega. minu meelest oli veduritel väga keeruline liikuda Eestist Lätisse. Toomas Hendrik Ilves, kes on nüüd Eesti Vabariigi president, tema, ma saan aru, et soovis edendada seda Balti raudtee ideed ja tahtis praegust raudteeliini pidi jõuda Lätti. ja see oli väga tüsilik ja tegelikult äh, me peamegi nüüd kontrollima, pidid nad eelnevalt kontrollima, kas tegelikult üldse on selline asi lubatud, et, et Eesti rong, Eesti vedur läheb Lätti mööda raudteed ja see selline kontroll, see, see võtab mitu päeva ju aega. ja siin me jõuame jälle selleni, et meil peavad olema vastavad ohutuslubade vastastikune tunnustamine ja see puudutab kõiki isoleeritud võrgustikke, mitte ainult üht võrgustikku ja võimalik, meil on tarvis tagada isegi kolmetasandiline koostöö era- ja riiklike ohutusasutuste vahel. härra Grosch, palun. jaa, suur tänu. ma sooviksin samuti omalt poolt kõnelejaid tänada. Belgia uudisteagentuuri teade oli väga huvitav ja ma ei tea, kas SNC rongidega on olnud probleeme, sellepärast et neile ei ole antud luba Luksemburgi sõita. tüübikinnitus, vastav tüübikinnitus on puudu ja lõppude lõpuks Luksemburgi ametivõimud ütlesid, et probleemi on võimalik lahendada umbes kuu ajaga, aga praegu peavad äh, äh, reisijad minema rongilt maha ja minema teisele rongile selleks, et Luksemburgi jõuda. ja me peame tõesti leidma võimaluse, kuidas vältida selliseid keerulisi olukordi. me peame kõik kokku tulema ja arutama tõesti, et mida me Euroopas teeme selleks, et probleemi lahendada. miks öeldakse, et äh, ra-, kõige tõhusam on maanteetransport ja raudteetranspordiga on nii suuri probleeme. ehk siis, kas praegused komisjoni ettepanekud pakuvad lahendust olemasolevatele probleemidele? kui te seda ütlete, siis äh, peate te meile veel selgitama, mida me peame täpsustama selleks, et eesmärge veelgi parendada. see on esimene küsimus, mida on vaja teha selleks, et olukorda lahendada ja teine küsimus on sarnane sellega, mida ütles Michael Kramer, ma tahaksin teada, kuidas te näete pädevuste jagamist, sest praegusel hetkel äh, on erinevused Euroopa Raudteeameti ja Riiklike Ohutusametite vahel, aga samas mingisugune koostöö peab ju toimima. kuidas te nende pädevuste jaotamist äh, ette kujutada? et see pädevuste jaotamine ei põhjustaks rohkem kitsaskohti, kas bürokraatlikke või siis tehnilisi kitsaskohti. me tahaksime kõiki neid probleeme vältida, juhul kui võimalik. ja viimane küsimus. kogu aeg räägitakse sertifitseerimisprotsessist. ja üks koma kuus miljonit võib-olla sellega seonduv kulu mis on sertifitseerimise bürokraatlikud kulud võrreldes tehnilistega, millest meil võimalik oleks loobuda, juhul kui me seda tahaksime? sest me teame, et tehniliste lahenduste ühtlustamine võtab aega. härra Al-Kadu Raibal on kolm minutit. suur tänu sõnavõtjatele ettekannete eest. mind hämmastas üks asi see, nimelt, et ähm, liikmesriikide riiklikud ohutusasutused ei saa äh, nagu korralikult oma tööd teha, sellepärast et standardid on nii erinevad. Ähm, sellest on räägitud liikmesriikidega ähm, nõukogus ja äh, nõukogu kuluaarides paljudel liikmesriikidel on ähm, tulevikus uute standardite rakendamisega ähm, või rakendamise vastu äh, vastumeelsus ja ähm, seetõttu tahaksin öelda, et kui me uusi standardeid välja mõtleme, ei tohiks me sugugi äh, protsesse keerulisemaks muuta. me ei taha ju keerulised liikmesriikide eeskirjad äh, asendada keerulise Euroopa-ülese reeglistikuga. ma tahtsin öelda lihtsalt seda, et äh, tulevikus äh, peab jääma äh, raudteeohutus samale tasemele kui praegu, kui mitte olema kõrgem. see peab olema see lähtepunkt, mille järgi hinnata õigusloomelist paketti. ja kui me tahame äh, erarolli tõhustada, äh, siis äh, peame kohe küsima, kust tulevad ressursid. millistel tingimustel saab tõesti era paremat tööd teha, saan nüüd üle korrata selle, millest rääkisid kolleegid, me oleme praegu üleminekuperioodis. Euroopa Raudteeamet küll tugevneb, aga samas on riikide ohutusasutused nõrgenenud, kuidas aga õigesti üleminekuprotsessi juhtida? ja millised äh, on meie eesmärgid? üleminek on väga keeruline faas, aga me peaksime täpselt teadma, mida me soovime saavutada liikmesriikide ohutusasutuste tasandil ja Euroopa Raudteeameti tasandil. Need olid minu tähelepanekud härra De Backer, kolm minutit. Dank u voorzitter. Um, ook van mijn kant uh, eerst een uh, bedanking aan de. suur aitäh. ma tahaksin ka kõigepealt tänada pärastlõunaseid sõnavõtjaid, väga huvitavad ettekanded olid, minu küsimused on väga konkreetsed. kuulasin Hollandi esindajat, Hollandi raudtee esindajat kes rääkis siin ettepaneku olulistest elementidest, kaasa arvatud avalike teenuste pakkumise kohustusest. nimelt esitati küsimus, kuidas liikmesriigid peaksid suutma komisjoni seatud eesmärke saavutada. aga mis need eesmärgid on? ja kuidas kontrollida, kas eesmärk on saavutatud ja kuidas äh, äh, käituda siis, äh, kui on näha, et liikmesriik ei jõua saavutada eh, ettenähtut. tahaksin öelda, et niisugune filosoofia nagu selles eh, paketis ei ole alati parimaid võimalikke tulemusi andnud. muidugi seame eesmärgid ja siis laseme kontrollida eh, komisjonil, kas eesmärgid on täidetud, aga ma ei tea, kas raudteel see toimib. ja veel Luksemburgi ja Belgia juhtum siin on tegemist põhimõttelise probleemiga ja see on ka otseselt seotud lubade saamise hilinemisega. ühest küljest on neid, kes soovivad, et liikmesriikide agentuurid saaksid rohkem pädevust juurde, teisest küljest soovitakse Euroopa Raudteeametit tugevdada minu meelest on ikkagi lõpplahendus Euroopa tasandil. kui meil on liikmesriikides olemas spetsiifilised tehnilised teadmised, siis me peaksime olema piisavalt julged, et astuda järgmine samm ja anna osapädevust Euroopa Ametile. ma usun, et parlamendi seisukoht ongi selline, olen siin nüüd kui teised ära kuulanud ja ootan huviga edasi, edasisi arutelusid härra Kohlitšek, palun. aitäh. mulle tundub, nagu oleksime halvas äh, filmis, kus on väga palju komödiante. sest äh, minu äh, vanaisa oli vedurijuht ja ta sõitis üle kogu Euroopa ja mingit probleemi ei olnud. praegusel hetkel on meil üht-teist tüüpi erinevaid nõudeid teatud küsimuste testimiseks kui Euroopa Raudteeamet ja Euroopa Raudtee päriselt äh, peaks toimima, siis miks ei äh, kutsuda kokku erinevaid sertifitseerimisasutusi äh, eri, erinevatel teemadel, taristud ja nii edasi. ja kõike seda ei ühtlustata. me võime siin rääkida nii palju, kui me tahame, aga kui me ei suuda neid menetlusi ja tehnilisi nõudeid ühtlustada, tehniliste näitajate põhjal, siis äh, tehakse, heidetakse meie üle lihtsalt nalja. samal ajal peaks meil olema vastastikune tunnustamine, sest kui nõuded on selgelt paika pandud ja me ütleme, mida testitakse ja kuidas ühtlustatud määral kogu Euroopa Liidus, siis oleks meil ju võimalik selline kokkulepe saavutada ilma sellele, selleta võime me rääkida nii palju, kui me tahame. meie kolleeg ülikoolist ütleb, et on erinevaid äh, spetsifiseeritud äh, teste, jah, me peame siis need läbi vaatama ja need peaks olema kõik ühesugused kõigile algusest peale. ja kui me ütleme, et meil on seitseteist erinevat tüüpi testimeetodit, siis see on ju kõik äh, valesti meil ei ole vaja ühte ametit, meil on vaja ühtlustatud menetlust ja sertifika-, sertifikaatide tunnustamist. kui me seda ei saavuta, siis äh, on meil lihtsalt siin jutuklubi ja midagi muud. aitäh, härra Kovaltšek, kui teie vanaisa juhtis seda, siis oli tegemist selliste auruveduritega mis, millel oli koostalitusvõime ja nii edasi, võib-olla on meil vaja niiviisi edasi liikuda, et meil on vaja vanad armastatud auruvedurid taas äh, raudteele tuua. härra Benjan, palun kaks minutit. aitäh. viimastel nädalatel on kõik need kohtumised aset leidnud ja tundub, et meil on konsensus, et meil on vaja ühtlustatud ohutussertifikaati aga kuidas me kõikide nende erisuste, erinevate võrgustikega toime tuleme ühe ohutussertifikaadiga? me peame mõtlema, et see on võimalik ja mitte seda, miks see ei võiks olla võimalik. hommikul söögi ajal rääkisime me näiteks ähm, pantograafidest ja sellest, et Ühendkuningriigis on see kitsam ja mandri äh, veduritel äh, ei ole võimalik siis äh, Ühendkuningriigis äh, kasutada, aga samas on meil võimalik toota pantograaf, mis on nii mandril kui ka Briti süsteemis ühesugune. kas me soovime sellist sertifikaati, mis on geograafilise või võrgustikupõhine, ehk siis kui tegemist on ohutussertifikaadiga, Euroopa sertifikaadiga, siis on see selge, et see töötab nendel võrgustikel ja mitte teistel ma usun, et äh, me oleme kuulnud seda, et Balti riikidel on teatud nüansid, mis on erinevad ja samuti on ka Rootsi puhul teatud erinevusi. kuidas meil tegelikult on äh, plaanis nende probleemidega tegeleda, sest jah, minu arvates tõesti meil on vaja ühist äh, ohutussertifikaati. kes selle annab, kas see on Euroopa Raudteeamet või riiklik ohutusasutus? Äh, ja ma arvan, et me peaksime seda otsustama. ja minu arvates Euroopa Raudteeameti pädevus äh, puudutab nüüd ka seda nende ressurssi. kas meil on vaja suurt keskasutust või võiks riiklikud asutused oma töö sel viisil ära teha ja vastavalt siis lepingutele selle töö ära korraldada? ja ma eeldan, et see võiks olla võimalik samuti huvitab mind see, mida tõstatas Michael, vaidluste küsimus. kindlasti on meil vaja vaidluste lahendamise äh, menetlust ja see peaks samuti Euroopa Raudteeameti pädevuse alla kuuluma. härra Sarvamaa, palun. jah, aitäh. minu arvates oleme me siin praegu keerulisel hetkel ja ma vaatan hetkel läbi siis oma telefoni ja vaatan seda rahvusvahelist äh, äh, äh andmebaasi ja tegemist on justkui sellise sõjaväelise lähenemisega selles filmis, kus äh, mis on tuhande üheksasaja seitsmekümnendast aastast, Catch kakskümmend kaks, Catch twenty two ja ma arvan, et meil on vaja järk-järgulist äh, lahendust, mis puudutab äh, nüüd Euroopa Raudteeameti pädevust ja, ja, ja pädevuste jagamist riikliku ohutusasutusega, selleks et me ei läheks kaotsi see riiklik pädevus. kui me ausalt aga vaatame, siis kogu selle tegevuse eesmärgiks on aega ja raha kokku hoida, vähemalt mina olen sellest nii aru saanud. ja kui me selle järk-järgulise lahenduse kasuks otsustame, siis tõenäoliselt kasutame me rohkem raha ja rohkem aega. me peaksime olema ausad ja küsima endalt, kas me tahame niiviisi edasi liikuda või mitte. ja minu arvates ainus äh, viis edasi liikuda oleks äh, likvideerida suur hulk riiklikke ohutusasutusi, aga kui me seda ei suuda teha, siis ei ole midagi võima-, mõtet teha, sest see ei, lihtsalt ei klapi kokku. me peame järele mõtlema, kuidas me suudame äh, säästa ja hoida seda riiklikku ekspertiisi ja luua selline ühine tõhus Euroopa amet ja sealt on meil vaja neid otsuseid või vastuseid otsida, aitäh. aitäh, härra Sarvamaa. ja nüüd lähen tagasi meie ekspertide juurde ja palun neil vastata järjekorra, vastavalt sellele järjekorrale, kuidas nad äh, sõna võtsid ja kolm minutit igale ühele ja annaksingi nüüd sõna esimesele kõnelejale härra Obieta kõigepealt, jah, kõigepealt sooviksin äh, vastata sellele küsimusele, ehk siis see keskmine loa andmise äh, aeg on suurenenud aastate lõikes. ehk siis paljud insenerid teevad tööd selliste äh, sellises valdkonnas, mis võiks meile kõigile Euroopas huvi pakkuda. keskmine aeg ehk siis on erinev, aga umbes kümme protsenti loa kulust. ja siin on seotud ka sanktsioonid, kui kliendid, kes äh, veeremehed peavad pakkuma, ei suuda seda teha, siis peavad nad maksma trahvi üks probleem, mis meil kõigil on see, et tegemist on bürokraatlike protsessidega. ja kuni kaks aastat läheb aega selleks, et äh, need veeremid äh, saada ja neile ka luba saada. ja sellega saame vastata ka paarile muule küsimusele, mis sellega seoses tõstatati mis puudutab neljandat äh, paketti. Euroopa Raudteeameti ettepanek ongi osa sellest paketist äh, ja see on asutus, kes peaks pakkuma tsentraliseeritud lahendust, äh, ühtlustatud lahendust kogu Euroopas. ja me teame täpselt, millised need nõuded oleks siis äh, lohale ja veeremile, et see saa-, seda saaks kasutada erinevatel äh, rööpmetel Euroopas. see neljas pak-, raudteepakett aga ei sisalda teatud nüansse ja see on üsnagi ne-, negatiivne ettepanek praegusel juhul ei kata kõiki äh, teemasid, äh, mis meile muret teevad see pakub lahendust kahele põhiprobleemile, mis me tõstatasime, ehk siis see aja ja raha küsimus, mis puudutab lubade väljastamist ja inimressurssi, inimeste väljaõpe ja teadmised, mis on seotud tehniliste kirjeldustega. ja samas pean ma ütlema ka seda, et riiklike ohutusasutuste eksperdid äh, peavad äh, jätkama oma teadmiste täiendamist vastavalt äh, olukorrale. ja neid teadmisi ei ole võimalik omandada kahe-kolme aastaga inimesi on vaja teavitada ja neid peab äh, koolitama aastate lõikes ja me peame õpetama ka seda, et tulevikus on see informatsioon neile oluline meile on kasulik see, et on, on riiklikud eksperdid, kes olukorraga kursis on, selle asemel, et lihtsalt äh, väljaspoolt eksperte kaasata ja sellepärast teeme me koostööd ülikoolidega ja üritame inimesi innustada ka nende tehniliste nüanssidega tegelema. ja selle tulevikus on kasutatavad rongid äh, ohutud ja äh, kiiresti saavad kasutusele võetud Ik, eh, ik wil even reageren. härra Eindhoven. die heer De Bakker heeft. ma tahaksin reageerida ehm, selle küsimusele, mille esitas mulle härra De Bakker. see puudutas eh, Hollandi lähenemist, eh, kontsessioonilepinguid, tõesti kõik sõltub konkurentsist, aga kuidas saavutada see, et Euroopa Liit oleks nii konkurentsivõimeline kui, kui võimalik. Ähm, Holland, Belgia on näiteks väga urbaniseerunud ja me sooviksime, et avalik transport, ühiskondlik transport äh, areneks ja ühiskondliku transpordi osas suureneks. mida soovivad Hollandi reisijad, nad soovivad otse ühendusi. Ähm, seitsekümmend viis protsenti reisijatest tegelikult reisibki praegu äh, otse punktist A punkti B ja kui see võimalus nendelt ära võetakse, siis äh, kaotame vähemalt ühe kolmest reisijast ja te vähendate ka siis ühiskondliku transpordi osatähtsust. seetõttu olemegi raudtee tükeldamise vastu Hollandis see on meie klientide, reisijate arvamus. kontsessioonilepingud äh, sõlmitakse vastavalt sellele, kuidas on täidetud tarbija ootusi, kas äh, raudtee-ettevõtja on olnud täpne, ajagraafikust kinni pidanud, kas ühendused on mugavad ja see jääb ka tulevikus meie aluspõhimõtteks. härra Garcia Viljo suur tänu. ja siin öeldi, et kui tekib konflikt eh, liikmesriigi agentuuri ja ERA vahel, eh, jääb ERA otsus peale. lõppotsus jääb Euroopa Raudteeameti teha ja see ongi praegu tõsi. aga mm, kes kontrollib kontrolliasutust, see on küsimus, selle kohta ei ole veel midagi öeldud. ma, mina tahaksin selle küsimuse lisada. ja mis juhtub siis, kui äh, era võtab küll otsuse vastu, lahendades konflikti, kuid otsus pole adekvaatne kuigi ma sellest praegu siin räägin, ähm, ei tähenda see mida, mingeid tohutuid kulutusi, et veel kontrollitakse kontrolliasutust. Euroopa tasandil mm, tekib veel üks äh, reguleeriv tasand, mm, ohutusametid riigi tasandil, teine tasand on Euroopa Raudteeamet, see on nagu teine tasand ja see on õige, aga eh, muudatused ei too äh, tohutuid kulutusi kaasa. ma tahaksin teile ühe näite tuua, nimelt praegu tuleb läbi teha seitseteist erinevat testi. ega need ei ole nii erinevad liikmesriikides, kui te vaatate KTK-sid, siis äh, alati kutsutakse üles kasutama ühtseid standardeid, mis on aastakümneid juba käigus olnud ähm, raudteesektoris. Neid on see erinevaid, ähm, neid on võimalik ka tavaliste brošüüride kaudu levitada, lihtsalt see võtab natuke aega. härra Päris, palun suur tänu. meie arvame, et selge ülesannete eh, jaotus era- ja liikmesriikide ohutusasutuste vahel on täiesti võimalik ja kindlasti on võimalik arukaid eh, lahendusi leida tulevikus ka isoleeritud võrgustikele. nagu härra Siile ütles, eh, tuleb lähtuda sellest, kas äh, veeturit kasutatakse kohaliku regioonis äh, piiriüleselt või äh, liikmesriigi ja kolmanda riigi vahel. kõik sõltub sellest ja vaatame, kuidas, mis tulevik toob, kuidas see lahendatakse arvestades uusi infosüsteeme, usume, et see annab kindlasti palju võimalusi tõhustada tegevust, annab võimaluse kokku hoida nii ajas kui ka äh, rahast ja ilmselt äh, on vaja väga spetsiifilist äh, ajagraafikut mille jooksul siis saab sertifitseerimisprotsessi läbi viia. suur tänu, härra Dinorio. ma tahaksin paarist punktist ainult rääkida. siin räägiti mingisugusest keskmisest ajaperioodist, kindlat arvu teile anda on peaaegu võimatu. ma võin öelda, et tõesti, ükskord läks sertifitseerimiseks seitse aastat, aga on võimalik ka kolme kuuga äh, luba kätte saada ühele ähm, vedurile. kui tervele rongile on vaja luba, siis ähm, see võib tõesti aastaid äh, võtta kui ma ütlen, et keskmine aeg on selline, siis see ei ka, äh, kajasta tegelikku olukorda. palju sõltub sellest, kas on tegemist esimese loaga või loa uuendamisega. härra Siile küsis, mis, millised on mõistliku aja jooksul läbi viidud sertifitseerimise kulud või loa taotlemise kulud. Eh, kindlasti on võimalik defineerida mõistliku menetlust, mis äh, siis annab teaduse, teatud kindluse nii ettevõtjatele kui ka äh, investoritele. Äh, nimelt paika panna nõuded, millise aja jooksul peab ühe veeremi jaoks luba olema saavutatav ja selle alusel võib arutada ka, millised on mõistlikud kulud. ma ei tea, härra Kraamer rääkis sellest vist ka varem härra Grossi näide Belgia ja Luksemburgi kohta on tegelikult näide selle kohta, kuidas standardite, ühtsete standardite puudumine probleeme tekitab ja see ongi meie põhiküsimus. siis küsiti veel äh, pädevuse jagamise kohta. see küsimus ei ole siiski nii, nii lihtne äh, praeguses äh, lühikeses arutelus lahendamiseks me võime ju vaadelda, et ühest küljest on meil olemas era, kes teeb sõltumatuid mm, otsuseid. Teie võite esitada oma taotluse, see ei tähenda, et see kohe vastu võetakse, aga arvamus on eh, sõltumatu, kuid praegusel hetkel ei olegi Raudteeametil ekspertiisi iga liikmesriigi standardite kohta või olukorra kohta, seetõttu peab ERA sõltuma liikmesriikide ekspertidest, jah, ERA peab ütlema kas jah või ei, äh, aga mm, palju sõltub ka liikmesriikide ekspertidest, neil on oluline roll NSA-des, nemad annavad oma tehnilise panuse äh minu aeg on juba läbi, aga ma olen ainult poole jõudnud ära rääkida sellest, mis ma soovisin. üks täpsustus lihtsalt, kui te lubate. küsiti, kas liikmesriigid peavad oma ekspertiisi säilitama, ekspertteadmised ja millise äh, rolli peaks omistama Euroopa Raudteeametile. selge see, et äh, et kui kellegi kohta otsus vastu võeti, siis peab sellel isikul olema ka võimalus äh, vaidlustada see otsus. näiteks äh, ombudsmani juurde võib minna teatud olukorras. Äh, meie arvasime, et ähm, see on siiski väga haruldane olukord, aga kõik sõltub kuida-, sellest, kuidas asjad edasi arenevad. proua Bilbao, kas teil oli veel üks küsimus? Brief para el señor García porque ja härra Garciale. ehk et milline oleks ERA roll? mida te omalt poolt selles vallas välja pakuksite? Teie oma sõnavõtus puudutasite seda Safe to Rail algatust ja seal oli viis erinevat uurimisvaldkonna selle Safe to Rail algatuse all. kas te tõesti arvate, et ka ülikoolid suudaksid omalt poolt midagi välja pakkuda, kas nemad suudavad panustada sellesse küsimusse, millega me praegu tegeleme? jutt käib just sellest neljandast raudteepaketist. nii et mida te siis silmas peate, mida ülikoolid meile pakkuda võiksid? suur tänu kõigepealt siis sellest, et kes kuuluvad, kes saavad kuuluma erasse. minu meelest institutsioonid kogu aeg esitavad täpselt sama küsimust ja, ja ühest küljest me vaatame siseriiklike asutuste poole. kui otsus Euroopa tasandil vastu võetakse, näiteks, et kas siis on võimalik esitada ka selle peale apellatsioon ja kas siis peaks pöörduma Euroopa Kohtusse või võimalikud on erinevad konfliktid, huvide konfliktid, küsimus ei käi, küsimus ei puuduta ainult tehnilisi nüansse ja võimalik, et äh, sellisel puhul jääb see mõne teise valdkonna reguleerida, näiteks kui me räägime mingisugustest insenertehnilistest kriteeriumitest. ja kui me räägime teistest kriteeriumitest peale tehniliste kriteeriumide, siis tõepoolest seda on võimalik äh, näiteks käsitleda õiguslikul tasandil. mis puudutab äh, teadusuuringuid Safe to Rail programmi raames, siis ma toon teile järgmise näite. võtame näiteks tootjad. kui tootjad selgitavad meile, et äh, sertifitseerimise menetlus on väga aeganõudev, et tuleb siin suurel hulgal äh, Äh, teste läbi viia ning et vastavad veeremid ja veeremiüksused peavad mitmeid päevi seal rööpmetel olema ja siis ei ole võimalik raudteed teisel eesmärgil kasutada, siis viimastel aastatel on äh, arendatud välja erinevaid lähenemisvõimalusi, näiteks on võimalik simuleerida seda, kuidas üks või teine veeremiüksus reageeriks ja olukordi on võimalik lahendada, parandada ja, ja ebaõnnestumisi vältida juba enne nende ehitamist ja tegelikult sel puhul on rööpmed kasutuses väga lühikest aega ja see aitab tohutult raha kokku hoida. ja see on väga kasulik ka nendele riikidele, kes soovivad seda rangi lõppkokkuvõttes osta ja samuti kaasneb selle, kaasneb sellega kokkuhoid ka kodanike jaoks. nii et selline Äh, Shift to Rail äh, Horisont kakskümmend kakskümmend programmi raames, see algatus äh, seisneb selles, kuidas suurendada meie teadmisi, meie teadlikkust ja selle tulemusena vähenevad kulud. kulud, mis kaasnevad rongide tootmisega. nii et väga palju samme on võimalik astuda juba enne, kui ronge tootma asutakse, lisaks on panustada kohutusse nii, nüüd siis äh, oleme oma aruteluga lõpule jõudnud. aga nüüd härra Patjei, komisjoni esindaja. jah, teil oli juba hommikul kolm minutit äh, kõneaega. ja nüüd palun tehke nii lühidalt kui võimalik, sest hommikul juba saite sõna. suur tänu, Brian, ja suur tänu, et lubasite mu kolleegil juba täna hommikul sõna võtta ja kui te annate mulle kümme minutit, siis sellest piisab täiesti. suur tänu selle kuulamise korraldamise eest ja suur tänu ka Transpordikomisjonile ja raportööridele selle eest, et olete nii suure hooga neljanda raudteepaketiga algust teinud tegemist on ühe integreeritud seadusandliku paketiga, mille eesmärgiks on viia lõpule Euroopa ühtse raudteepiir, Euroopa ühtne raudteepiirkond ja tegelikult selle neljanda raudteepaketi põhielement ongi see ühtne luba ja tegemist on äh, ka sellise süsteemiga, kus on ette nähtud eraldiseisvana siis infrastruktuuri haldaja, lisaks äh, meil on eesmärgiks ka turgu veel veelgi enam avada ja mulle tundub, et see kõik aitab panustada Euroopa ühtse raudteepiirkonna elluviimisesse ja mul on väga hea meel tõdeda, et te olete transpordikomisjonis nii kiiresti selle teemaga algust teinud. kui nüüd vaadata, milles see neljas pakett seisneb, no see seisneb loomulikult raudteedes, raudteevõrgustik ja vastav transpordiliik on väga oluline ja seda tuleb veelgi edasi arendada, integreeritud ja jätkusuutliku transpordi, integreeritud jätkusuutlikuks transpordisüsteemiks kujunemisel. täna pärastlõunal juba puudutati seda kui ambitsioonikas algatus on, mul on väga hea meel tõdeda, et meil on nüüd algatus nimega nagu Shift to Rail. kindlasti on neljandas paketis väga oluline just see tehniline sammas. me ei räägi siin mitte ainult äh, rohkem kui kahekümne viiest raudteesüsteemist, vaid me peame silmas pidama ka seda, et millised on need tooted, mida saaksime tõhusalt Euroopas müüa, millised oleks need süsteemid, mis oleksid Euroopas tõhusad, kuidas me saaksime tegutseda ka maailma, äh, ülemaailmselt. ja nüüd sotsiaalne mõõde. ja ka sotsiaalne ambitsioonikus selge see, et äh, siin on puutumus tööhõivega, tööhõive tingimustega ja tõepoolest, mõningad mureküsimused veel on seoses raudteetöötajatega ja me peame nende tege-, küsimustega tegelema. aga mulle tundub, et siin on meil võimalus äh, vastavatel vast-, vastutavatel asutustel näha ette mingisugused üleminekutingimused, kui on tegemist näiteks üleminekutega äh, ja sotsiaalne mõõde ei puuduta mitte ainult vastava sektori töötajaid, see puudutab samamoodi ka tarbijaid, kodanikke, kõiki neid, kes kasutavad raudteetransporti, jõudmaks hommikul tööle ja õhtul töölt jälle koju. neljas pakett äh, tahab tagada ka seda, et äh, raudteevõrk äh, suudaks vastavat teenust ka osutada. majandusliku mõõtme juurde meil on loomulikult tarvis konkurentsivõimelist raudteesüsteemi, tagamaks meie majanduslik konkurentsivõime, aga siin tuleb silmas pidada ka kulusid. neljas raudteepakett seisneb selles, kuidas me saaksime aidata raudteesektoril need, neid kulusid kontrolli all hoida, seda on juba täna pärastlõunal raudteeveeremi puhul pikalt arutatud, aga jutt käib ka sellest, kuidas tagada vastavad väljamaksed BSO puhuks. ja tegelikult tööstused ja liikmesriigid juba tegelevad selle küsimusega. väga keeruline on vähendada kulusid raudteesektoris. üks võimalus kulude vähendamiseks ongi just erinevate hangete väljakuulutamine, sel moel toimimine ja mitmes liikmesriigis on seda juba ka proovitud mitme riigi kogemus näitab seda, et äh, avaliku teenuse osutamise lepingutel riigihanke korraldamine viib kulude vähenemisele kuni kolmkümmend protsenti ja tegelikult see on väga oluline aspekt. ja, ja hetkel me juba teame, et kõik asutused on ka vastavast lähenemisest teavitatud nüüd üldine raamistik, mille all neljas raudteepakett välja pakuti. ma puudutan nüüd erinevaid osi sellest paketist, kõigepealt tehniline sammas, seda on täna pärastlõunal juba põhjalikult läbi arutatud. siinkohal saan kinnitada seda, mida siin juba meie liikmed puudutasid ja mida ka paneeli liikmed käsitlesid. nimelt, et neljanda paketi tehniline sammas viitab sellele, et kui nüüd äh, koostalitluse ja raudtee, et ähm, tuleb saavutada parem koostalitlus ja ohutustase, siin toodi mitmeid väga häid näiteid selle kohta, aga meil on tarvis sellist one-stop shop'i, ühtset Euroopa menetlust, mis tugineb sellele, mis meil juba olemas on ja ERA oleks siis see keskne asutus, äh, kes äh, seda ellu viiks suuremalt jaolt tuleb seda viia ellu tuginedes juba olemasolevatele struktuuridele, ennekõike riiklikele ohutusasutustele. mulle tundub, et ilmselt oleks täiesti võimatu luua selline Euroopa Raudteeamet, mis igati asendab riiklikke ohutusasutusi. selline lähenemine ei oleks võimalik. me paneme, peame panema täpselt paika suhted ja seosed era- ja riiklike ohutusasutuste vahel. me peame üritama vähendada siseriiklike reeglite arvu see on selline tõsine tõke praegu integreeritud raudteeturu saavutamiseks. paljud need tõkked on ajaloolist laadi, nad ei ole üldse tänapäeval enam tarvilikud. ja tegelikult ERA koos äh, ohutusasutustega saab selles suunas tegutseda. päris palju on seda, mis veel silma kriibib, aga praegusest tegevusest ei piisa. me peame võtma täiendavaid samme lihvima siseriiklikke reegleid sellisel kujul, et lube väljastatakse ainult tuginedes Euroopa standarditele ja siseriiklikud reeglid jätkuvalt, aga neid tuleb arvesse võtta ainult siis, kui veeremiga, veeremi liikumine vastav äh, luba seda võimaldab, äh, kui tegemist on vastava piiratud, äh, piiratud lähenemisega eelnõus on viidatud ka sellele, kuidas vastutus peaks jagunema era- ja ohutusasutuste vahel. seda ma olen juba puudutanud, aga jutt käib ka teistest olulistest äh, asutustest, teavitatud asutused, määratud asutused, infrastruktuuri haldajad, raudteeveoettevõtja ning tootjad. komisjoni ettepanek on seadnud eesmärgiks selle, et et äh, ohutusdirektiivi uuesti sõnastatud versioonis pandaks uuesti paika nende oluliste asutuste ülesanded, et äh, juhtimine oleks tõhusam. ja veel üks märkus, äh, mida sageli arutelude käigus ei, ei mainita nimelt äh, tööstus iseenesest, jah, loomulikult see tehniline pakett puudutab ennekõike seda, kuidas raudtee võrgustike tootjatel tagada see, et oleks võimalik saada kiiremini lube, et kõik oleks sujuvam, voolujoonelisem, aga vastavate asutuste ülesannete osas tuleb arvestada, võtta ka seda, et tootev tööstus äh, vastutab samamoodi ning äh, mõningate viivituste eest vastutavad just tootjad. ja meil peaks olema selline parem läbipaistvam raamistik, millest kõik osapooled saavad kasu. ja härra esimees, veel paar märkust juhtimise kohta täna hommikusest arutelust juba tõusetus see, et äh, Euroopa Komisjoni peamine eesmärk ei ole mitte see lahtisidumine või osadeks jagamine, vaid peamine eesmärk on see, et tuleb luua selline raamistik, mille raames infrastruktuuri haldajad suudavad luua välja siseriikliku infrastruktuuri, nad suudavad luua infrastruktuuri ka Euroopa kontekstis, et see oleks kasutatav kõikide tarbijate poolt. see on ju see eesmärk, arvesse tuleb võtta kõiki osatäit-, osapooli. loomulikult tuleb siin vaadata infrastruktuuri haldajate Euroopa võrgustiku tegevust, nemad peavad suutma TNT eesmärgid ellu viia. ja lisaks tuleb siin vaadata, milline on seos infrastruktuuri haldaja ning vastava teise osapoole vahel ja siinkohal tahan ära märkida seda, et kui nüüd komisjoni ettepanek näeb ette sätted vastava suhte määratlemiseks, siis äh, me oleme väga ettevaatlikult üritanud tagada seda, et need sätted oleksid tõhusad, muuhulgas ka kulutõhusad. me oleme võtnud seda küsimust väga tõsiselt, meie eesmärgiks on ka muuta kogu reeglistik sujuvaks ja me ei soovi korrata oma endisi eksimusi meil peaks nüüd olema paigas selline väga mõistlik raamistik, mille all infrastruktuuri haldajad saavad tegutseda. ja ma sain aru, et siin räägiti ka sellest, et see lahtisidumine, osadeks jagamine ei ole mingisugune võluvits. reguleerimisest iseenesest samuti ju ei piisa ja kui ma vaatan Euroopa reguleerija senist tegevust, siis mulle tundub, et kõik osapooled tunnevad, et neil on oma roll täita ja just uuesti sõnastatud lähenemine annab neile olulise rolli, annab neile ka vajalikud ressursid oma ülesande täitmiseks infrastruktuuri haldajatel peab olema läbipaistev suhe kõikide teiste oluliste osatäitjatega. ja nüüd, härra esimees, lõpetuseks tahan öelda seda, neljas pakett üritab vaadata tulevikku, üritab tagada raamistiku innova-, innovaatiliseks tegevuseks raudteevõrgustikus ja ma olen kindel, et raudteesektor on väljakutseteks valmis ning et kaasseadusandja on samamoodi hästi valmistunud. suur tänu, härra Pakei! ja nüüd äh, võttes kogu teema kokku olles kuulanud ära tänase arutelu, tahan öelda seda, et mulle tundub, et kõik inimesed siin loodavad, et viiendat raudteepaketti ei saa meil kunagi olema. ma ei tahaks nüüd midagi kindlalt lubada. teate küll, et imesid ei sünni iga päev. aga tõepoolest, kui me vaatame, milline on praegu meie raudtee, raudteevõrgustiku olukord, siis pidevalt on meil tegemist mingite probleemidega ja nelikümmend neli aastat tagasi Apollo, äh, Apollo jõudis Kuule ja nelikümmend neli aastat tagasi saavutati selline tohutu teaduslik ja tehnoloogiline samm. ja nelikümmend neli aastat hiljem ei suuda me saavutada seda, et Belgiast läheks rong Luksemburgi minu meelest see näide kõneleb iseenda eest, see on viide sellele, kui suure probleemi ees me seisame. ja ma võiksin tuua ka samasuguse analoogia lennundusvaldkonnast. kui meil oleksid sarnased reeglid lennunduses, nagu meil on raudteesektoris, siis on selge, et mitte ükski Airbus hetkel õhus ei oleks, sest nad kõik peaksid läbi tegema kakskümmend seitse ohutussertifitseerimisprotseduuri ja mingeid muid kontrolliprotseduure. ehk et äh, minu jaoks on kummastav see, miks me ei suuda raudteesektoris asja toimima saada. pidage meeles seda, et äh, minevikust on tuua näiteid selle kohta, kuidas on äh, vastavaid ettevõtjaid kaitstud, kuidagi on justkui mingisuguse vati sees või müüri sees neid hoitud ja tegelikult raudteesektor ei suuda Euroopa-üleselt üldse asjadele läheneda, samas kus lennundussektor on selliseks laiemaks maailmapildiks võimeline. raudteesüsteemid äh, ei ole ka kaugeltki Euroopa-ülesed ja mulle tundub, et raudteesüsteem peaks justkui olema piiratud riigipiiridega. ja seni, kuni me ei suuda seda suhtumist muuta, seni saab äh, kogu ettevõtmine olema meie jaoks keeruline jah, meil on võimalik saata kaupa Manchesteri, Manchesteri lennujaamast Hongkongi ja see võtab aega kuskil kolmteist tundi, aga meil ei ole võimalik saata kaupa Prantsusmaa lõunaosast Inglismaale sama kolmeteisttunnise vahemiku sees. minu meelest puudub sellises äh, olukorras loogika. ja kui me nüüd vaatame Äh, kuivõrd seda teemat on puudutatud, äh, siis äh, eraga seonduv ei piirdu mitte ainult KTK-dega. jah, meil on olemas KTK määrus, meil on olemas vastav seadusandlus, mis ütleb, et meil peavad olema KTK-d, aga liikmesriigid ei järgi Euroopa Ühenduse õigustiku KTK-de osas ja võin öelda, et minu oma riik on üks nendest, kes seirab neid reegleid. kui reeglid on paigas, tuleb neid ka järgida. seega mulle näib, et äh, võtmeteema siinjuures ei ole mitte lahtisidumine, kuigi võib-olla teie arvate, et just see lahtisidumine on väga oluline, aga minu jaoks on kõige tähtsam see, et äh, me, me peame suutma tagada koostalitluse ja tehnilise harmoneerituse, mis omakorda viib koostalitlusele, sest kui me seda ei suuda, siis meie tulemus on null, sest vastasel juhul oleme ikkagi veel sellises olukorras, kus kõik piirdub liikmesriigi piiriga ja seal tehakse, aetakse oma väikest riiklikku asja. ma hindan teie kommentaare, mis siin kõlasid, jutt oli siin isoleeritud võrgustikest, tõepoolest, see on üks probleem, mille lahendamisega me peame tegelema ja ennekõike on oluline just koostalitlus, KTK-de vastastikune tunnustamine, see on see võtmenüanss antud raudteepaketis. ma tahan nüüd tänada meie pärastlõunaseid kõnelejaid, ka kõnelejaid, kes hommikul sõna said ja tänan kõiki, et saite kuulamisele tulla. ma loodan, et see oli teie jaoks huvitav, kasulik palun ärgem alahinnakem seda tööd, mis nüüd meie liikmete ees seisab. me oleme juba kursis sellega, kui erinevad on nägemused. oleme kuulnud ka seda, et keegi ütleb, et seda ei tohi teha või seda teist just peab tegema. loomulikult on raportööridel nüüd raske seda kõike üheks kokku panna ja siis tuleb veel veenda transpordikomisjoni liikmeid selles, et just see on kõige õigem moodus edasiliikumiseks, aga selles on see lihtne osa, sest siis tuleb veenda kogu Euroopa Parlamenti, et just see on see kõige õigem viis edasiliikumiseks loob, loo, soovin raportööridele palju edu, ma olen kindel, et te kõik osalete meie aruteludel, kus me ka käsitleme muudatusettepanekuid ja muid arenguid raportite osas suur tänu, et täna saite siin osaleda, nüüd ma annan teile teada, millal on järgmine kohtumine meil, kahekümne üheksandal mail, kolmapäeval kell üheksa hommikul kohtume uuesti Transpordikomisjonis, esimees tänab kenasti ka tõlke ja sellega on koosolek lõppenud